Vamos a empezar la votación. alustame hääletusega. kõigepealt Kassiini äh, raport, mis puudutab institutsioonide vahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja EKP vahel. üksainus hääletus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, edasi parlamendivahelise delegatsioonide parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevad delegatsioonide ning parlamentaarse töö komisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevad ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgnevalt äh, Tšeskova raport. kaks tuhat üksteist aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Ülemkogu ja Nõukogu. muudatusettepanekuid tehtud pole ja hääletame, kes on poolt, kes vastu erapooletud ja vastu võetud. edasi. resolutsiooni tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. daamid ja härrad meile tuleb kohe auväärne külaline, Senegali president. ning äh, seetõttu me peatame hääletuse ametliku tseremoonia tarvis. niisiis, hääletamise asemel Sanani raporti hääletamine on väga pikk protsess ja see teeks meie ajakavasse lõhe. hääletame kõigepealt lühemad raportid läbi ja Sanoni raporti hääletamise võtame pärast ametliku tseremoonia lõppu käsile. niisiis, läheme edasi Harbori raportiga. väikelaevad ja ietid nimeline hääletus, plokk üks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. plokk üks on vastu võetud sellega. edasi hääletame komisjoni ettepanekut, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on vastu võetud. edasi, õigusliku ettepaneku äh, hääletus kokkuvõttes, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see ettepanek on vastu võetud. edasi hääletame me Vernio raporti üle kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta. plokk üks, tekst täis kujul, hääletamine on alanud. esimene osa sealt plokk üks, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi teine osa, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi komisjoni ettepanek nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. enne kui me kogu õiguslikku ettepanekut hääletama hakkame, muud mu,, hääletame muudatusettepanekut kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja edasi kogu resolutsiooni tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. Votaremos el informe Bauer, informe Bauer. edasi hääletame eh, Edith Baueri raportit. Euroopa Liidu ja Armeenia vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. edasi teine proua Baueri raport Euroopa Liidu ja Armeenia vaheline ebaseaduslikus riigis elavate isikute tagasivõtmise leping, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud edasi, tervisealased väited, mida on lubatud esitada toidu kohta, resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanekuid tehtud pole. meil on vajalik kvalifitseeritud häälteenamus, näidake käega palun, kes on poolt, kes vastu. kontrollime elektrooniliselt, palun. elektrooniline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud, see ettepanek. edasi jõuame resolutsiooni ettepaneku juurde loomse päritoluga toit ja tooted. kvalifitseeritud häälteenamus on vajalik, kes on poolt, kes vastu, erapooletud. ja me peame seda elektrooniliselt kontrollima, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. Euroopa Liidu ja Hiina kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimised. meil on resolutsiooni tekst ja siin on muudatusettepanekud üks kuni kuus, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi, lõige seitseteist, kaks osa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud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 ja see on tagasi lükatud. nelikümmend üks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud edasi muudatusettepanek number neli, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi hääletame neljakümnet kahte kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek number viis, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi kaheksa, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend kolm kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ei kontrollime, ütleb härra president, elektrooniline hääletus ja hääletamine on alanud. nelikümmend kolm teine osa kohta hääletamine lõppenud. ja see on vastu võetud. kolmas osa. hääletama ei hakka, sellepärast et see on tagasi võetud ja võtame nüüd resolutsiooni teksti sellisel kujul, nagu ta praegu on, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi jõuame järgmise raporti juurde. aega on veel veidi, saame veel hääletada. edasi Euroopa Liidu Taiwan'i kaubandussuhted. hääletame lõiget üks kahes osas, esimese osa poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teise osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli, poolt, vastu. kontrollime, olge head, elektrooniliselt hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek te-, kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi hääletame lõiget neliteist, nimeline hääletus ja hääletamine on alanud see on nimeline hääletus ja hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. edasi kogu resolutsiooni tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, katkestame hääletamise selleks, et pidada pidulikku istungit. One more? Well. Venga pues, votamos. Mrs. Mrs. Lichtenberger wants, uh, wants the floor. hästi, jätkab president. hääletame veel ühe raporti või mis? no teeme siis ühe veel. no yeah,. Yes, me, Mrs Lichtenberg, yes. proua Lichtenberg. austatud kolleegid, enne kui te hakkate siin vila, vilekooriga pihta, kuulake palun mind ära. eile rääkisime me lennuaegade ja puhkeaegadega seonduvalt äh, salongi personaliga ja pilootidega. Äh, pidasime nõu volinik Kallasega ning saime ettepaneku, mis kajastas äh, Transpordi Ametiühingute ning tema vahelisel kokkuleppel ja see baseerus äh, ka mõningastele meie ideedele, aga äh, tegi muudatusi komisjonis vastu võetud tekstis. see tähendab seda, et kokkuvõttes ei tea me praegu täpselt, mis on komisjoni ettepanek selles vallas. resolutsioon, mille üle me praegu hääletama hakkame, äh, lükkab selle ettepaneku tagasi, sellepärast et me panime resolutsiooni teksti kokku enne voliniku ja ametiühingute vahelist debatti ma arvan, et parlament peab igal juhul teadma ette, mille üle me hääletama hakkame. ja sellepärast palun ma, et lükkame hääletamise edasi, selleks et parlamendil oleks võimalus voliniku ettepanekut ka kirjalikult saada ning selle üle nõu pidada. suur tänu. Senora Lichtenberg proua Lichtenberger, kodukorra kohaselt on võimalus veel saadikul võtta sõna ettepaneku poolt ja ühel vastu. kas keegi tahab poolt sõna võtta? kas keegi soovib vastu sõna võtta? härra president, ma olen väga selgelt äh, selle poolt. ma olen skeptiline, kas komisjoni äh, ette pandud äh, reeglistik on hea. kui võimalus on, et need reeglid muudavad, muutuvad paremaks, siis me peaksime selle jaoks aega võtma ja seda võimalust ära kasutama. suur tänu ja nüüd vastussõnavõtt, kes on ettepaneku vastu? härra Baroni. suur aitäh. mulle tundub, et ähm, praeguses faasis parlamendi poolt resolutsiooni ettepanek üle hääletamine ei ole sobiv me siis hääletame proua Littenbergi ettepaneku poolt, kes on poolt, käega märku, kes on vastu. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud proua Lichtenbergeri ettepanek on tagasi lükatud, see tähendab, et me hääletame äh, resolutsiooni ettepanekut lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud ettepanek on tagasi lükatud. hästi. nüüd siis katkestame hääletuse ja järgmiseks pidulik istung Senegali president Macky Salli ja pärast seda jätkame hääletamisega